välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise kahe tuhande viieteistkümnenda aasta konverentsi kohta ja nüüd ongi sõna proua Mogherinil. Äh, me... austatud kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle debati korraldamise eest. see on miski, mis on minu jaoks väga oluline tuumarelvaliigu tõkestamise lepingu läbivaatamise konverents toimub New Yorgis kahekümne seitsmendast aprillist kahekümne seitsmenda maini. see on kõige olulisem äh, rahvusvaheline üritus sel teemal käesoleval aastal ja ma juba kuulamisel parlamendi ees ütlesin oktoobris, et mul on plaan sel teemal äh, tööd teha ja ma tahan selle läbivaatamise konverentsil ka äh, osaleda ja sõna võtta. ma usun, et Euroopa Parlamendi roll on selles kõiges väga oluline. kui ma ei eksi, siis äh, kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, mis aitas Euroopa Liidu positsiooni kujundada ja ma arvan, et oleks väga hea, kui meil oleks pidev dialoog, esimene võimalus selleks on, äh, nii et ühtne Euroopa positsioon, Euroopa Parlamendi positsioon oleks kaasatud ning ma tänan ka kõikide nende võimaluste eest, äh, kus äh, töö, töö sellel teemal toimub erinevates komisjonides tänan teid selle eest. tulles nüüd selle ülevaate konverentsi juurde, siis nagu te teate väga täpselt, siin on erinevad äh, vaated, äh, milline äh, kahe tuhande kümnenda aasta tegevuskava rakendamine saab olema ja neid erinevaid vaateid ühte liita on aina raskem. ma arvan, et selles kontekstis on väga oluline ka, et me ei kaotaks silmist erinevaid teemasid, regionaalseid teemasid, mis Äh, võiksid olla olulised sellele konverentsile. ühest küljest siis äh, käivad läbirääkimised praegu Iraaniga, nagu te teate, siis Euroopa Liit ja mina isiklikult äh, vahendame neid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni järgselt ning siin võiks tõestada ka, et Süüria konfliktile on rahumeelne lahendus, mis on kõigi osapoolte huvides ning veel üks element, mis ilmselt äh, seda konverentsi mm, tulemusi mõjutab, on see, et äh, massihävitusrelvade vaba ida, Lähis-Ida äh, kahe tuhande kümnendal aastal see algatus loodi. ma tänan pideva panuse eest äh, siin vahendajaid ning ma loodan, et äh, see konverents kutsutakse ka taas kokku varem ja mitte hiljem. kui me räägime siin äh, tuumarelvade lepingu tõkestamise ja tuumarelvade kaotamise küsimus, siis siin igasugune tuumarelvade kasutamine tooks kaasa katastroofilised humanitaarjärelmid ning rahvusvaheline arutelu peeti peeti hiljuti Viinis, Austrias, kui tuumarelvad äh, õiguslikku keelustamist äh, ühed äh, toetavad siis tuumarelvade kaotamist, järk-järgulist toetavad teised. nii et julgeolekukeskkonnas debatt toimub, nagu te teate, Euroopa Liidul on erinevad liikmesriigid erinevate taustade ja erinevate tundlikkustega selles teemavaldkonnas hiljutisel konverentsil Londonis viis äh, tuumare-, tuumariiki kinnitasid, et nad tahavad äh, saavutada tuumarelvavaba maailma, äh, mis on siis selle lepinguga kooskõlas ning panustasid ka suuremale läbipaistvusele tulevikus, mis on väga oluline, et mitmepoolselt tuumarelvade levikut tõkestada. ja ma arvan, et nagu ma ütlesin, siis see konverentsi eh, eelselt me peame veel oma formaalset positsiooni vormima. Eh, oluline on see, kuidas me eh, selle lepingu tugevdamist saaksime toetada. liikmesriigid juba panevad kokku ühtset positsiooni konverentsi jaoks ja ma arvan, et isegi kui meil on siin tuumariigid, neutraalsed riigid, NATO riigid, erinevad riigid Euroopa Liidus, arvan ma, et me leiame ka ühise positsiooni ma ise usun, aga see on ka Euroopa Liidu positsioon, et äh, tuumarelvade leviku tõkestamise leping peab olema üleilmse äh, NPT režiimi äh, osa. see on väga oluline tuumarelvade kaotamiseks ning ka tuumaenergia kasutamine tsiviilalu, tsiviiltarbeks sõltub sellest nagu te teate, siis äh, oluline on ka äh, NPT lepingu äh, efektiivne jõustamine. me toetame tasakaalukamat ja sisukamat tegevuskava rakendamist, mis kahe tuhande kümnendal aastal võeti vastu NPT lepingu ülevaatamise konverentsil ning see on olnud meie teekaardiks ka käesoleva ülevaatekonverents või läbivaatamise konverentsi tarvis me kutsume kõiki riike ja osapooli täitma oma kohustusi, mis nad kahe tuhande kümnendal aastal võtsid ning me teeme kõik, mis võimalik selleks, et tagada, et konverentsi toob välja ühtse visiooni, kuidas neid, seda vastutust praktikas rakendada. detailideks aega ei ole, aga räägin siiski mõnest Euroopa Liidu positsiooni detailist. positsioon muidugi on alles moodustamisel kolme NPT eh, samba lõikes nii et see positsioon, ühtne positsioon ei ole praegu veel ametnik, ametlik ja seda alles kujuta-, kujuta-, kujutatakse. Äh, mis puudutab äh, desarmeerimist, äh, artikli kuus NPT järgi on desarmeerimine väga oluline, vajalik on pidev tuumarelvade koguse vähendamine globaalsel tasandil Äh, seda vähendamist on ka äh, aset leidnud, äh, eriti nende riikide poolt, kes omavad kõige rohkem tuumarelvi ning me tunnustame USA ja Venemaa algatust uut startlepingut rakendada ning nad püüavad vähendada oma tuumarelva, tuumalõhkepäid igasugustesse tuumarelva ähm, klasside lõikes. ja ma arvan, et see on väga vajalik me tunnustame äh, seda, et äh, tuumariikide konverentsid on aset leidnud äh, lisaks kahe tuhande kümnenda aasta NPT ülevaatamise konverentsile, sealhulgas on osapooled rõhutanud läbipaistvuse olulisust endiselt toetame me relvastuskontrolli ning äh, mitmepoolsed äh, läbirääkimised erinevates organites on väga olulised, desarmeerimiskonverents, äh, patiseis on siin praegu, kuna tööprogrammis ei jõuta koha, kokkuleppele, see on täiesti aktsepteerimatu, mitte ainult lihtsalt murettekitav. nii et ma, me kutsume üles, et läbirääkimisi jätkataks desarmeerimiskonverentsi osas äh, mis äh, materjalide äh, tootmist tuumalõhkepeade jaoks äh, takistab. üks aspekt, mis on minu jaoks eriti oluline ja mis, mille osas mina olen alati aktiivselt tegutsenud, on tuumakatsete, katseid keelustav leping, see on väga oluline NPT valguses ja mina isiklikult töötan selle nimel et Euroopa Liidu prioriteediks number üks seega jääks äh, tuumarelvade vallas. Äh, diplomaatiline tegevus on oluline, aga ka finantstegevus. meie panustame rahalisi äh, vahendeid CPDB organisatsioonile juba kahe tuhande kuuendast aastast ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti toetuse eest selle, nende rahaliste vahendite eraldamisel nagu ma ütlesin, siis ma olen äh, olnud pühendunud äh, selle organisatsiooni tegevusele ning äh, ka lisa kaks riigid äh, peavad äh, selle ratifitseerima, nii et äh, leping äh, ka praktikas äh, jõustuks äh, rahvusvaheline kogukond äh, seisab endiselt suurte väljakutsete eest tuumarelvade leviku tõkestamise ja tuumarelvade kaotamise osas. me peame tegutsema edasi nii, et äh, selle äh, režiimi usaldusväärsus ei satuks küsimärgi alla julgeolekunõukogu roll on oluline selleks, et rahvusvahelist julgeolekut tagada ja sealhulgas nende riikide osas, kes kokkulepitud reeglitest kinni ei pea Äh, ehk pöördun konkreetsete juhtumite poole siis, kui te küsimuse selle kohta esitate. mis puudutab äh, tuumaenergiat, siis Euroopa Liit toetab kõikide osapoolte õigusi äh, teadusuuringuid läbi viia ja tuumaenergiat kasutada tsiviilvajadusteks ning nii, et see on lepinguga kooskõlas lõpetuseks eh, tahaksin ma rääkida ka tuumajulgeolekust, eh, ma arvan, et eh, selle tippkohtumine on väga oluline, see protsess peab edasi minema, ma val-, ma järgisin seda protsessi, kui ma olin välisminister ja parlamendiliige, ma arvan, et tuumaterrorismi oht on endiselt väga akuutne ning äh, turvaliselt tuleb ära paigutada tuuma äh, materjal järgnevateks äh, aastateks. Äh, siin rahvusvaheline energia energiaagentuur äh, ja teised organid on oluliselt eraldanud vahendeid kahe tuhande neljandast aastast nelikümmend miljonit eurot ja ma tahaksin tänada ka Euroopa Parlamenti rahaliste vahendite eraldamise eest. suur tänu ja ootan nüüd teie küsimusi aitäh, äh, proua Mogherini. ja nüüd alustame arutelu ning alustame fraktsioonide esindajate sõnavõttudest ja kõigepealt Rahvapartei ja härra Kaaler, kaks minutit äh, ma tahaksin teid tänada, lugupeetud kõrge esindaja, selle avalduse eest. Äh, ma arvan, et sellel teemal valitseb meil siin kojas üsna suur üksmeel, on äärmiselt oluline et äh, see konverents, äh, et me sellel äh, eurooplastena esineme ühtselt ähm, ja sest ühiselt suudame me olla tugevad. ma loodan, et me läbirääkimistel Iraaniga saavutame samuti kokkuleppe, niisiis me toetame kogu südamest kolm pluss kolm rühma jõupingutusi ja ma usun, et kui meil õnnestub selles valdkonnas tulemus saavutada, kui meil õnnestub saavutada kokkulepe Iraaniga, siis aitab see üldiselt äh, ka kaasa kogu tuumarelva leviku tõkestamise protsessile. Äh, mulle teeb suur muret äh, selline riik nagu Põhja-Korea ja tuumakatsetuse, tuumakatsetuse keelutamine, me teame, et see riik sellest kinni ei pea ja seetõttu on äh, äärmiselt oluline, et me säilitaksime tihedad kontaktid Hiinaga, sellepärast et äh, siis saame Fenjanile mõju avaldada. ma sooviksin, äh, et me ühes küsimuses näiteks stiimuleid looksime, näiteks mis on seotud Venemaa või Ukrainaga, Budapesti kokkulepe, Eh, üheks keskseks punktiks oli see, et Ukraina loobub oma tuumarelvadest eh, ja eh, vastutasuks lubasid USA, Venemaa ja Suurbritannia Ukraina piirid tagada ja see, kuidas venelased antud juhul käituvad, ei ole mitte mingiks stiimuliks riigile, mis võib-olla tahaks oma tuumarelvadest loobuda, vastupidi Eh, see võib-olla paneb eh, nii mõnegi riigi järele mõtlema, et kas võib-olla ei oleks parem eh, siiski tuumarelvadest mitte loobuda nii et, et ka sellest aspektist peaksime siis looma, loodma, et Venemaa rahuteele tagasi pöördub, aitäh. aitäh. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Anna Koomes. aitäh Äh, me peame jällegi mõtlema sellele, äh, mis juhtus Nagasakis, Nagasakis. jah me peame jälle tegelema sellega, et tuumarelvade äh, levikud keelustada, tegemist on tõesti väga pakilise probleemiga meil on praegu puhkenud strateegiline konflikt eh, Euroopas, me ei saa lubada eh, tuumasõja ohtu. me ei saa lubada seda, et üks tuumariik eh, Budapesti kokkulepet rihvub, rikub Äh, me peame mõtlema ka sellele, mis toimub äh, Põhja-Aafrikas ja äh, Kaug-Idas, nii et, et me peame väga selgelt välja ütlema, kuidas asjad on tuumarelvadel ei ole mitte mingisugust heidutavat mõju. Äh, tuumarelvade levik ainult soodustab tuumarelvade levikut, me peame hoolitsema selle eest, et ka India ja Pakistan ning Põhja-Korea tuumarelva leviku keelustamise lepingus äh, osaliseks on äh, ning oluline on, et nad liituksid ka vast-, Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri vastavate kokkulepetega Äh, niikaua, kui äh, osadel äh, riikidel on tuumarelvad, ei saa ka teised desarmeerimist lubada ning me teame, et niimoodi ei taha ka teised riigid selle lepinguga liituda ning Iisrael, Pakistan, Iraan on siin näiteks äärmiselt oluline on, et et äh, me sellel äh, tuumarelva leviku tõkestamise ülevaatamise konverentsil äh, tõesti saavutame edu ja peaksime siis kõigi tuumarelvariikidega dialoogi. me peame pöörama ka tähelepanu Äh, läbirääkimistel sellele, et äh, sõlmitaks tõesti siduvaid kokkuleppeid. Džambaski per un minuto. suur tänu. järgmisena äh, härra Džambatski. aitäh, president, aitäh, kolleegid Äh, ma tahaksin äh, kõigepealt öelda, et mulle avaldab äh, väga suurt muljet teie sitkus, et te siin täiskogul olete, proua kõrge esindaja. suur aitäh selle eest ma tahtsin öelda seda, et tuumarelva, tuumarelva leviku tõkestamise leping on äh, Äh, ainus leping, mis aitab tuumarelvade levikut ära hoida, aga me peaksime pöörama tähelepanu ka islamiriigile, islami äärmuslusele ning äh, sellele, et äh, relvad võivad sattuda valedesse kätesse. sellistele teemadele tuleks ülevaatekonverentsil keskenduda jah, need relvad on suureks ohuks inimkonnale, aga need on ka oluline riikliku julgeoleku aspekte me peame paranda, parandama ka tuumarelvastusega ümberkäimise julgeolekut, see saab juhtuda ainult järk-järguliselt ning samas peaksime edendama tuumatehnika rahumeelset kasutamist, sellepärast et ma leian, et see on kõige keskkonnasõbralikum des-, kesk-, tehnoloogia, Koslo Toi tuumajaam on väga hea näide ja nüüd aitäh kuue nimel proua Löösung miks me räägime siin parlamendist, sellest ülevaatamisest kon-, konverentsist ja miks me ei võta vastu resolutsiooni sellel eluliselt tähtsal teemal? see oleks oluline ja hädavajalik märk. tuumarelva eh, eh, leviku tõkestamise leping sõlmiti pärast seda, kui USA heitis tuumapommid Hiroshimale ja Nagasakile Äh, tuumarelvaga hävitamine ei ole mitte mingi poliitiline või sõjaline äh, vahend. Äh, pärast külma sõja lõppu, ka viiskümmend, kuuskümmend aastat hiljem on meil endiselt väga palju tuumarelva. Ukraina kodanikud, parimaks tõesti, me peame vaatama, millist rolli Euroopa Liit siin mängib Eh, ei ole eh, vaidlus, eh, on täiesti selge, et mõlemal poolel on selliseid karmi kursi pooldajaid, me räägime siin Hiinast, Venemaast, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, nad on välja tulnud ühisaval, avaldusega. ka selles kojas ei näi olevat eriti suurt Äh, huvi selle teema vastu ajakirjanduses sellest äh, palju ei kõneleda, kuigi selline konverents äh, just praegusel ajal võiks olla usaldust suurendav meeme ning see oleks kõigile, suure, suurendaks kõigi rahu soovivate osapoolte usaldusväärsust, ma arvan, meil on vaja kuulata mõistuse häält ja meil on vaja pingelõdvenduspoliitikast. tuumarelvad hävitavad, ähvardavad meie kõigi elu. aitäh Äh, ja nüüd äh, proua Sebaljos pooleteiseks minutiks, palun. Äh, aitäh, president, lugupeetud volinik, ma tervitan seda et äh, volinik on sellele teemale niivõrd pühendunud ning kui ma õigesti aru sain äh,, äh, volinik, siis te tahate teha koostööd meiega siin parlamendis ja võib-olla isegi äh, äh toetada meie resolutsiooni ja sarnaselt proua Lüüsingu sõnavõtuga on imelik, et parlament ei koosta resolutsiooni ja see on äh, erinev võrreldes sellega, mida me varasemal ajal oleme teinud tahaksin äh, tänada kolleege ja tahaksin pöörduda kolleegi, kolleegide poole ja paluda, et toetaksite ühisresolutsiooni Äh, nagu härra Kaaler ütles, me põhimõtteliselt oleme ju üksmeelel, nii et, et miks me kardame seda välja öelda, miks me ei anna volinikule vajalikku toetust, me ju kindlasti tahame teda toetada tema töös, see on niivõrd oluline. meie seisukohast on tuumarelva leviku tõke-, tõkestamise leping äärmiselt oluline ning äh, seda teemat ei tohi lahjendada ega tähelepanuta jätta. meie oma komisjonis äh, korraldasime möödunud nädalal kuulamise ning nii palju, kui mina aru olen saanud, eh, ei eh, ole olukord küll eh, eriti roosiline, seda lepingut ei karmistata, vastupidi, näib, et need partnerid, kes selle lepinguga on seotud, tulevad sellele konverentsile ja ütlevad, et nad ei kavatse tegevuskava, mis kahe tuhande kümnendal aastal vastu võeti, ellu rakendada Eh, või ka neid tegevuskavasid, mis varem vastu võeti. mis puudutab Euroopa Liidu liikmesriike, siis ma ei usu, et nad eh, sooviksid üht, üldiselt seda lepingut rikkuda, aga me oleme jõudnud teelahkmele ning me peame silmas pidama seda, et julgeolekuolukord on eh, nii idas kui läänes dramaatiliselt muutunud ning me teame, et on oht, et tuumarelvasid võidakse kasutada ning äh, seetõttu peame me hoolitsema selle eest, et, et meil ei puhkeks tuumarelvade anarhiat väga ebastabiilses maailmas ja seetõttu, volinik Mogherini, ma palun, et te teeksite kõik, kõik, mis teie võimsuses äh, selleks, et saavutada edumeelset ja tulevikku vaatavat lähenemist sellel konverentsil, me peame olema selles protsessis tugevaks osapooleks ning proua Mogherini, tahaksin teilt äh, paluda ka, millised on need tingimused, kui me tahaksime, et seda lepingut karmistatakse ja ei lahjendataks, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, EFTD fraktsiooni nimel härra Huukem üheks minutiks äh, äh, tuumarelva leviku tõkestamise lepingu allakirjutamise hetkest on tehtud väga palju allakirjutajate poolt selleks, et tuumaarsenali hävitada, sealhulgas ka Ühendkuningriigis. külma sõja lõpp ei äh, hävitanud tuumarelvade ohtu ning äh, tuumarelvade levik äh, rohkematesse riikidesse ja terroristlikesse organisatsioonidesse on teinud olukorra hullemaks Äh, viimased sündmused on näidanud, kui kergesti julgeolekuolukord võib muutuda. mul pole kaht-, kahtlust, et siin kojas on fanaatikuid, kes soovivad rohkemat tsentraliseerimist äh, liikmesriikide julgeoleku ja kaitse küsimuses. aga sellises maailmas, kus me praegu elame, on oluline Briti rahvusliku julgeoleku jaoks, et äh, tuumarelva leviku poliitika jääks liikmesriikide kätesse aitäh ja härra Frunzulika. Äh, lugupeetud president, lugupeetud äh, kõlge esindaja, alustan siis asja heast küljest äh, edusammude puudumine tuumarelva leviku piiramise vallas näitab seda, et meil on vaja väga kõrgeid ambitsioone kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ülevaatekonverentsil on üks positiivne element, mis äh, tõesti aitab meil äh, edu saavutada. Äh, meil on olnud edusamme kõnelustes Iraaniga pärast seda, kui seal on uus valitsus. näib, et paljudest probleemidest on üle saanud. ma arvan, et see, need edusammud peaksid leidma kajastamist ka kokkuleppega, kus pannakse paika väga selge tegevuskava ja ka kaitsemeetmed ja kui äh, see äh, saavutatakse laiem kokkulepe äh, rahvusvaheliste normide osas, siis see aitaks kõnelusi edendada. minu arvates on vaja rohkem läbipaistvust ja samuti tuumariikide desarmeerimist selleks, et Euroopa julgeolekustrateegiat parandada, aga nüüd tulen siis asjade halva külje moodi tahaksin teile meelde tuletada, lugupeetud kõrge esindajad, et Budapesti memorandum, mida siin juba mainiti, see memorandum aastast tuhat üheksasada üheksakümmend neli, viis selleni, et Ukraina loobus oma eh, tuumarelvadest julgeoleku tagatiste vastu. Eh, see eh, õõnestab aga julgeolekuolukorda, sest et praegune Ukraina kriis näitab, et, et antud tagatistest pole kinni peetud, aitäh. lugupeetud aitäh ja nüüd saab sõna sa härra Juurek üheks minutiks. aitäh. meil on äh, vaja võidelda tuumarelvade levikuga, aga me peaksime võitlema ka nende riikidega, kes äh, ähvardavad meid tuumarelvade kasutamisega Äh, tihtipeale on tuumarelvad osaks terroripoliitikast. Venemaa näiteks äh, oma sõjalises doktriinis äh, ütleb, et, et võivad kasutada tuumarelvi teiste riikide vastu sõja korral. niisiis, lugupeetud kõrge esindaja, ma ootan, et te väga jõuliselt selliseid seisukohti kritiseerite Eh, sellepärast et eh, Venemaa ähvardab kasutada tuumarelva Euroopa Liidu liikmesriikide vastu. meil on eh, vaja väga selget avaldust, et selline riik nagu Venemaa ei kasuta tuumarelvi, tuumarelva mitte omavate riikide vastu ma Äh, kutsun teid üles äh, välja tulema selliste algatustega ette tuleva, äh, algaval konverentsil. härra Castaldo, üks minut. aitäh. tuumarelva leviku tõkestamise leping on oluline miljonitele eurooplastele ja väga paljudele riikidele meil on jah, jäänud kibe maik suhu sellest, mis rahvusvahelise diplomaatia areenil praegu on juhtunud Äh, väga oluline on, et me peaksime kinni oma eesmärkidest ja eriti oluline on, et julgeolekunõukogu äh, viis liiget seda teevad, samuti Põhja-Korea, Pakistan ja Iisrael. Äh, meil on, meil on me oleme üritanud äh, Äh, korduvalt äh, selliseid konverentse korraldada. kõrge esindaja ütles, et, et see keeld peab, äh, tuumarelvakatse, katsetuste keeld peaks hõlmama kõiki, see peaks kehtima kõigi riikide kohta Ehm, me räägime aga praegu ka geopooti-, geopoliitilisest vastasseisust Ukrainas. Ehm, meil on vaja ehm, paremat julgeolekusüsteemi ja seetõttu ma tervitaksin parlamendi resolutsiooni selle tuumarelva leviku tõkestamise ülevaate konverentsi teemal. me peame Äh, ära keelama tuumakatsetused. aitäh. Äh, härra Kohver, aitäh, äh, kõrge esindaja, selle jõulise sõnavõtu eest. tuumarelva leviku tõkestamine ei ole enam oluline uudis minu põlvkonna jaoks tundus see tihtipeale olevat mineviku probleem, see on seotud külma sõjaga, ajaga, mis on selja taga. aga e, tegelikult on e, see teema olnud e, päevakajaline ammu ja praegu me näeme, kuidas Ukrainas toimub sõda, kus kasutatakse Venemaa relvi ida ja lääs on jällegi konflikti seisuga, seisus ning meie, samas kui meie Ameerika kolleegid kaaluvad relvatarneid, peame meie siin Euroopas pöörama tähelepanu konfliktide eskaleerimisele ja tuumarelvade leviku tõkestamise peatamisele praegune olukord nõuab uut äh, usaldust ja ka võib-olla uusi äh, inspektsioone, et praegustest kokkulepetest kinni peetakse. Euroopa Liit peab tegema kõik, mis tema võimuses äh, selleks, et see tuumarelva leviku tõkestamise lepingu raamistik ei põhjustaks uusi konflikte ja seetõttu ma kutsun teid üles ütlema selgelt Euroopa Liidu nimel, et praegused pinged Äh, Venemaa ja Ukraina vahel ei tohi äh, takistada äh, juba kokku lepitud tuumarelvaarsenali vähendamist, aitäh. aitäh. härra Baltsiitis nüüd üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president. austatud kõrge esindaja tuumarelva puudutav küsimus on väga keerukas küsimus ja mis puudutab tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamist, siis on juba täiesti selge, et kergeid lahendusi siin ei ole. mis puudutab äh, läbirääkimisi Iraaniga, ka see ei ole lihtne, Põhja-Korea, väga raske on ette näha praegusel hetkel, kuidas äh, asjad tulevikus saavad olema. praegusel hetkel on meil tegemist uue etapiga ja seda Ukraina kriisi valguses ja Venemaa seisukoha valguses. tuumarelva leviku tõkestamise leping kutsuti ellu külma sõja tingimustes ja see võimaldas tagada sta-, stabiilsuse ja me peame lootma, et praegusel hetkel meie jõupingutused, mille eesmärgiks on stabiilsuse tagamine, meie jõupingutused saavad olema viljakad. suur tänu ja kolleeg Benife, üks minut, palun. austatud härra president, kallid kolleegid, austatud kõrge esindaja e, NPT läbivaatamise eesmärk ja selle, selle valguses parlamendi jõupingutused, mis seonduvad resolutsiooniga, on igati tervit-, tervitatavad, kahe tuhande viiendal aastal, kahe tuhande kümnendal aastal oleme me seda teinud, aga kui me nüüd seda ei tee, siis ei tee me kuuldavaks oma häält ja läbirääkimised leiavad aset tõesti väga tähtsal äh, ajahetkel ja muidugi meie sellekohasele tööle oleks olemas ka ulatuslik poliitiline toetus, praegusel hetkel me ei pea, peame mõtlema tõesti pika, pikemaajaliselt. tuumarelva leviku tõkestamisel on mõju Euroopa Liidu välistegevusele ja ma arvan, et niimoodi praegu oleme me käest lasknud teatud võimaluse ja me peame mõtlema uute võimaluste peale, kuidas praegusest olukorrast väljapääsu leida. näiteks detsembrikuus aset leidnud selleteemaline konverents kindlasti andi, andis uue hoo sellele konverents, kus osalesid nelikümmend neli riiki ja annab uue, uue hooga kindlasti NPT-le. suur tänu, härra Benifei, on paar sõnavõtusoovi vaba, vaba mikrofoni voorus. üheks minutiks, palun Ne, ne <laughs> Sorry, I thought you said... jah, palun. Mrs Ward um,. I m working. Eh, proua Ward eh, ma töötan eh, vabakonnaga väga tihedalt koos ja olen vastavatelt ametivõimudelt palunud nende organisatsioonide ähm, poliitilised äh, esindajad äh, rohkem kui saja kümne, saja kuuekümnest äh, riigist olid kohal Viini konverentsil, mida Austria valitsus organiseeris, olin ise ka kohal, selleks, et arutada humanitaarseid järelmeid, mida tuumarelva kasutamine kaasa toob. sellele eelnes väga oluline vabakonna foorum. Nende organisatsioonide mure ning inimeste mure, keda nad esindavad, neid tuleb võtta tõsiselt Äh, mis äh, tuumarelvade leviku tõkestamise ja lõpliku keeld-, keelustamiseni viivad, aitäh! suur tänu ja suur tänu, et jäite teile ettenähtud aja raamesse, härra Jakovitš! austatud äh, kolleegid, ma olen nende kolleegidega nõus, kes täna rääkisid sellest, et meil on vaja otsust. ma usun, et Euroopa Parlament kui sellel teemal räägitakse, äh, esitab oma positsiooni, me saame aru, millist ohtu kujutavad endast tuumarelvad, äh, mõningad riigid saaksid neid kasutada näiteks demokraatia ning kõigi meie väärtuste vastu. ja siin on äh, loomulikult globaalne mõõde. seetõttu arvan ma, et meil on vaja ühist positsiooni, eriti kui ma kuulasin äh, kõik need põhimõtted ära, millest rääkis proua Mogherini, me räägime siin äh, reservidest, rohkemast tuumajulgeolekust. meil peab olema vähemalt üks nimelt äh, tuumarelvade katsetuste keelustamise leping, aitäh. aitäh, üheks minutiks härra Ferreira, palun austatud äh, volinik, austatud president, äh, tuumarelvade levitamise tõkestamine globaalsel tasandil on väga oluline. Äh, oluline on seda lepingut toetada ning kõik riigid peavad selle ka ratifitseerima. ohud on väga selged ning selle lepingu läbi tuleks tuumarelvade levikut tõkestada ning uute tuumarelvade loomist ja lagedamist samuti tõkestada. NATO riigid ei ole nõus samas aga oma tuumarelvade suurest arsenalist loobuma. Euroopas ja Aasias on palju tuumarelvi ja Lähis-Idas ei ole seetõttu täielikult võimalik saavutada tuumarelvade vaba tsooni leping, mis Obama äh, tegutsemise poolt on äh, taas tugevamaks saanud, äh, siin tekib küsimus sisulistest aspektidest. Iisrael ei ole lepingut alla kirjutanud ning Euroopa Liit, nagu öeldud, Äh, Euroopa Liidus on väga kahetsusväärne see, et äh, Rahvapartei ja sotsialistid võtsid ära võimaluse selleks, et äh, NPT lepingu positsiooni vastu võtta. järgnevalt saab siiski ei, härra Korrao saab sõna. tema on viimane sõnavõtja praegu sellest. Grazie, president. Ma ei pensavo, che me vaate tagliato. suur tänu, härra president jah, ma juba kartsin, et te olete mu unustanud. tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamine, läbivaatamine, mis leiab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta mais aset New Yorgis. seitsekümmend aastat räägime me tuumarelvast ja see on väga kurb tõdemus tuumarelva on alati minevikus peetud millekski väga tähtsaks, väga paljud lääneriigid äh, on võistelnud oma oskustes, teadmistes äh, tuumarelva äh, valdkonnas ja me räägime julgeolekust, turvalisusest seoses tuuma, tuumarelvaga. kelle julgeolek? tuumarelvad lihtsalt peavad meie planeedilt kaduma, sellepärast et nad kujutavad ennast, endast ohtu inimkonnale. ja meie Euroopa Liiduna diplomaatilises plaanis meil ei ole, meil ei ole mitte mingisugust võimu ja meie lihtsalt räägime tühjusesse. suur tänu ja nüüd on sõna proua asepresidendil Uh, suur tänu, alustan ühest märkusest, äh, mille üks äh, viimastest kõnelejatest välja ütles, mis oli väga äh, selge ja ütles kõik ära. me peame seda lepingut kaitsma, peame NPT-d tugevdama ning muutma selle universaalseks, nii et kõik sellest kinni peavad. me peame nii sisuliselt kui ka formaalselt seda toetama. see ongi Euroopa Liidu sõnum sellel konverentsil ja siin veel üks eelkõneleja rääkis ja ma usun, et mina ja teised Euroopa Parlamendi saadikud jagavad seda arvamust, et äh, Euroopa inimestele on see väga iseenesestmõistetav, et me ei peaks üldse rääkimagi sellistel teemadel. aga ma endiselt usun, et palju on veel ära teha äh, maailma tasandil selge, et palju on vaja teha äh, tuumarelvade leviku tõkestamise osas ning ka Iraani tuumaprogrammi läbirääkimised, nagu ma ütlesin, mõjutavad äh, seda äh, läbivaatamiskonverentsi ennast. ma loodan, et me näeme sisulisi arenguid juba selleks ajaks ja ma võin teile kinnitada, et ma mängin oma rolli täieliku pühendumusega et need läbirääkimised saaksid positiivsed tulemused. ma arvan, et see on ajalooline võimalus, sellepärast et me oleme desarmeerimisele viidanud, aga äh, leviku tõkestamine on sama oluline kui desarmeerimine. ja ma arvan, et üks osa toetab teist, see on nii-öelda usaldusväärsuse tsükkel ja seetõttu me peame kõigi kolme sambaga tegema äh, üheaegselt tööd. Äh, tahan veel öelda kahte asja, mida ma debatist, mis koorusid ka välja. esiteks loomulikult resolutsiooni teema on teie oma ja mitte minu kätes. see debatt on minu jaoks sellegipoolest julgustav ja ma tahaksin hoida seda kanalit, nagu te ütlesite, läbi eh, parlamendikomisjonide eh, enne konverentsiks ettevalmistumist. esiteks sellepärast, et Euroopa Parlamendil on hääl äh, Äh, millel kõneleda. ja teiseks, ma arvan, et on tähtis, et me hoiame suhtlemiskanali avatuna äh, rääkimaks vabakonnaga, äh, avaliku arvamuse liidritega ja Euroopa Parlamendi saadikutega. ma arvan, et see mõjutab meie julgeolekut ja meie kodanike julgeolekut. vahel jääb vale või pettekujutelm, sellest, et tuumarelvade leviku tõkestamise leping on miski, mis tuleb naiivsete inimeste heast tahtest, ei, tegelikult on see seotud meie julgeolekuga ja me peame siin täna julgeolekudebatti. ja lõpetuseks tahan ma öelda, et kuna julgeolekupinged ja pinged üldisemalt meie ümber on keerukamad Äh, just sellepärast on meil vaja sellel teemal tööd teha, selleks, et lepingut rakendataks, selleks, et desarmeerimismeetmeid kasutataks, et need sammud, mis viimastel kümnenditel on võetud, viimastel aastatel on võetud, keegi nimetas siin Obama doktriini, Praha äh, kõnes oli, ajal oli hoog sees, äh, seda me peaksime kasutama, me ei tohiks aga neid pingeid, mida me praegu Euroopas ja mujal näeme, Äh, juhtida tähelepanu kõrvale meie töö äh, tõelisest äh, põhjustest, mis on lepingutega seotud meie julgeoleku toetamiseks ja suurendamiseks, mitte sellest loobumiseks. nii et tagan teile, et olen sellele isiklikult pühendunud ning teen kõik, mis võimalik selleks, et Euroopa Liidu hääl ei oleks mitte ühtne, aga tugev ka New Yorgi konverentsil, aitäh! suur tänu. suur tänu, proua Mogherini ja suur tänu äh, ka selle eest, et pidasite nii vapralt vastu äh, selle pika maraton arutelu täna pärastlõunal. Äh, siin oli ka väga meeldivaid mõttevahetusi, aga mitte ka, ka mitte nii meeldivaid